et te olete andnud eesistujale võimaluse seda arutelu jälgida, aitäh. vastavalt äh, kodukorra artiklile kakssada kuusteist äh, ütlen teile, et äh, see parandusettepanek, mis esitati kell seitseteist kolmkümmend, on vastu võetud